colleagues, um, we'll begin the meeting my fault. head kolleegid, alustame meie koosolekuga, olin, jäin hiljaks, vabandan selle eest ja vabandan nende kolleegide eest, kes on oodanud siin. tahaksin tänada neid liikmeid, kes on võtnud tänaseks aega, et olla siin kohal. täna hommikul oli väga tihe ajakava meil, selgitasin seda just ka mm, Äh, proua Knutselile, sellepärast et meil oli väga palju hääletamise päevakorrapunkte ja mõned on lihtsalt kas ära läinud või teised väsimusest kokku kukkunud. no ilmselt räägin ikkagi enda nimel, ütleb esimees. aga tegemist on väga olulise päevakorrapunktiga ja ma tahaksin tänada neid kolleege, kes on tulnud selle jaoks kohale tegemist on jätkutegevusega New Yorgi deklaratsioonile ja mul on väga hea meel, et äh, proua äh, Knutsen on tulnud kohale et rääkida sellest, milline on üleilmne rände kokkulepe. selgituseks ütlen, et tegemist on Euroopa Liidu sisendil äh, sisendiga, ÜRO peasekretäri raportiga, mis puudutab äh, regulaarselt äh, korrapärast õiguspärast rännet. enamik teie hulgast küll teab, aga kes ei tea, neile ütlen, et tegemist on meie esindajaga praegu Euroopa välisteenistusest, keda täna kuulame ja tuletan meelde, et ÜRO Peaassamblee korraldas üheksateistkümnendal septembril kõrgetasemelise tippkohtumise, eh, mille eesmärk oli arutada just pagulaste küsimust ja tippkohtumise eesmärk oli rahvusvaheliselt paremini vastata nendele väljakutsetele ja kokku mm, võttes siis nime all New Yorgi deklaratsioon, nagu teate. Ad hoc'i delegatsioon oli ka parlamendi poolt esindatud libekomisjonist eh, proua Wikström, Meelis Laen ja äh, Roosa, äh, kolm meie kolleegi äh, ja nemad annavad meile ka ülevaate. libekomisjon selle tulemusena ja nagu kuulsime ka äh, proua Knutseniga oli arutelu enne seda, on pööranud tähelepanu sellele protsessile. eelmise aasta jaanuaris kuulasime me äh, deklaratsiooniga seoses ka siin meie ees äh, proua Knutsenit ja ma arvan, et kaks äh, ühtset kutset oli libe ahveti ja arengukomisjoni esimehelt pagulaste ülemvoliniku ametile ja peasekretärile kutsumaks need inimesed meie komisjoni koosolekule järgmisel aastal. ja need kutsed on taas kord välja saadetud samal moel nüüd aga on mul väga hea meel öelda tere tulemast proua Knutselile ja et ta annaks meile ülevaate ka oma vaadetest sellele küsimusele. suur aitäh teile, et olete tulnud meie juurde veel kord. ja olge hea, teil on sõna. Uh, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, et kutsusite mind siia, et ma saan teid informeerida teid sellest äh, rände kokkuleppe järelprotsessist. väga hea meel, et teil on plaanis kutsuda härra Grande ja, ja härra Swift kahe tuhande kaheksateistkümne alguses siia, sellepärast et praegu oleme protsessi keskpaigas ja on selge, et kui tahate arutelu, korralikku arutelu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses, siis oleks suurepärane alustus, kui tuleviste läbirääkimiste esialgsed kavandid valmivad tõesti, me oleme nüüd protsessis nüüd selle üleilmse kokkuleppe osas äh, vahefaasi, äh, meil on äh, hea dokument, üheksakümmend kolm riiki, kogu see protsess tuleb kokku järgmisel aastal septembris kokkuleppele jõuda Ungari, Ungas ja oli üks väike üritus härra Guterres, härra Atšak, peaassambleest härra Grandi, härra Swing ja Luisa Alva olid kohal, tema käis ka parlamendis ja selle täiendava ürituse eesmärgiks oli, et me oleme protsessi keskpaika jõudnud, me peame hoogu äh, alal hoidma, sellepärast et äh, meil on üldised püüdlused, äh, et ülemaailmne kokkulepe tulevikus kujuneks heaks kokkuleppeks ning võimalikult palju riike sellega liituksid, nii et selle hoo säilitamine on väga oluline, seetõttu mul on väga hea meel, et tunnete selle vastu huvi. osaliselt tegeletakse rändega, aga teiseks, kuna tegemist on ÜRO kokkuleppega, siis on tegemist äh, ühe laiema mitmepoolsuse edendamise protsessiga, mida me edendame praegusel hetkel, toetame ÜRO-d, Guterrest, äh, ja rahvusvahelistel eeskirjadel põhinevat üldisemat süsteemi. see on nii-öelda laiem taust. see, mis praegu toimub, on järgmine. oleme jõudnud konsulteerimisfaasiga lõpule. ma ei tea, kas Euroopa Parlamendi liikmed on osalenud temaatilistes konsulteerimistes, mis leidsid aset Genfis, New Yorgis ja Viinis. räägiti erinevatest teemadest, mis on seotud rändega. ma ei hakkaks üksikasju lahkama, aga viimase kuu aja jooksul kuue, kuue kuu jooksul on tõesti toimunud rikkalik äh, konsulteerimisprotsess Luisa Alba, kes on rändeteemaline peasekretär äh, koos äh, Šveitsi ja Mehhiko vahendajatega ülemaailmse kokkuleppe küsimuses on öelnud, et tegemist on äärmiselt kasuliku ja viljaka protsessiga, erinevate teemadega on käsit-, tegeletud inimõigused, ebaseaduslik ränne, arenguküsimused, ka regioonide tasandil on toimunud konsulteerimine ning pilt on palju selgemaks muutunud ka rändesega seotud küsimustes ning väga paljud sidurühm, sidusrühmad Euroopa Liidu liikmesriikidest, ÜRO liikmesriikidest, üle kogu maailma kodanikuühiskonna riitaskonna valdkonnast, on osalenud konsulteerimiskoosolekutel, nii et on koondatud tõesti kokku väga-väga palju infot, mida sarnasel süstemaatilisel moel ei olnud varem kogutud konkreetsel eesmärgil. eesmärk oli koguda andmeid, fakte, statistikat, nii palju kui see vähegi võimalik on, selleks et läbirääkimiste protsessi ette valmistada nii et iga konsulteerimise kohta on meil väga palju materjali, väga palju mitmekesist materjali meie ülemaailmse kokkuleppe veebileheküljel, see võib olla kasulik ja sealt on tehtud ka kokkuleppeid konsulteerimise erinevatest osadest. selle konsulteerimisfaasi lõpuks oleme nüüd valmistamas ette ettevalmistavat konverentsi, mis leiab aset Mehhikos kus on Hispaania ning Root-, Šveitsi vahendajad kaaskorraldajateks ning äh, see annab võimaluse meil arutleda kõikide konsulteerimiste teemal järeldusi teha, rääkida sellest, kuhu me oleme jõudnud, kuhu me tahame selle ülemaailmse kokkuleppega jõuda, algatada mõttevahetusi, täita vajalikke lünkasid ning äh, mõelda selle peale, kuidas peaks äh, kokkuleppe järelprotsessi korraldama, kui aeg selleks on küps Euroopa Liitu on mainitud kui ühte osalist Mehhikosse, see on väga positiivne ja äh, see näitab, kui oluline äh,, oluliseks ÜRO ning äh, ALBA peavad Euroopa Liidu osalust. nii et äh, kolm päeva Mehhikos ja Euroopa Parlamendi liikmed saavad samuti osaleda, mis on väga oluline. Mehhiko kohtumise tulemuseks on kolme juhataja kokkuvõte kõige kolme päeva jooksul toimunust. selle päeva jooksul toimuvad erinevad paneelid ning selle kokkuvõtte põhjal moodustatakse esialgne dokument, millest lähtuvalt äh, jaanuarikuus, veebruari lõpus, veebruari alguses äh, alustatakse läbirääkimisi. siis kuus kuud väga intensiivseid läbirääkimisi, iga kuu kolm läbirääkimiste päeva. aga see selleks. täna saatsime teile laiali, küll väga hilja, mille eest vabandan Euroopa Liidu dokumendi, mille esitasime Luise Albale. loodetavasti on see teie ees, kui Luise Alba, kes on osalenud kõikidel kohtumistel, tema ülesanne on koostada äh, raport äh, peasekretäri, sekretäri härra Guterrese nimel, tõenäoliselt valmib see kas kohe vahetult jõulude eel või detsembri alguses, selle raportiga vaadatakse kogu dokumenti ja tõenäoliselt proovib ta äh, rände tulevikku äh, käsitleda, heita pilk tulevikku, mitte tehniliselt äh, see on äh, selleks esialgseks läbirääkimiste dokumendiks, äh, dokumendi üheks eeldokumendiks. kogu see protsess on äärmiselt kaasav, äärmiselt läbipaistev ja see dokument äh, nüüd Aabo soovis meiepoolset panust Louis Arbor soovis teada mis selles kokkuleppes peaks meie arvates olema, me esitasime omapoolse dokumendi, see on teile laiali saadetud, oleme rääkinud ka liikmesriikidega sellest, tegemist on suunistega, mitte millegi enamaga, aga rääkisime liikmesriikidega sellest läbi. kui me tahame, et see protsess edukalt lõpeks, siis on oluline, et Euroopa Liit jääb ühtseks. ja liikmesriigid võivad ka omalt poolt loomulikult oma panused teha aga see on selline Euroopa Liidu kokkuvõte sellest, mida meie tahame Euroopa Liidu tasandilt. ja siis me oleme kuue peatüki vallas kuue rubriigikõina esitanud oma panust, mis on väga hästi kooskõlas ÜRO deklaratsiooniga, äärmiselt ambitsioonika dokumendiga ja tõenäoliselt kõik teemad, millega tuleb süviti tööd teha ning põhjalikult tööd teha, on tõenäoliselt seal sees. meie narratiivis oleme tõstatanud kõigepealt õigustepõhise lähenemise küsimuse ja keskendumine äh, sisserändajate ja rändajate inimõigustele, nende kaitsele, abile, haavatavatele rändajate lastele sooline mõõde on samuti käsitlust leidnud. siis teine teemade rühm on seotud rände põhjustega, algpõhjustega, käsitletakse erinevaid tegureid, mis viivad inimesi rändeteed ette võtma analüüsitakse, kas on, olgu siis kas tegemist inimtekkeliste põhjustega, julgeolekuga seotud põhjustega, looduskatastroofidest tingitud põhjustega ja nii edasi. nii et järgmine teemavaldkond siis jah, on see, kuidas käsitleda rände algpõhjuseid, milliseid meetmeid sellega seoses võtta, konfliktide ennetustöö, vastupidavuse suurendamine ja nii edasi ja nii edasi. kolmas teemarühm on seotud äh, rände ja arenguga ja äh, me kõik teame, et läbi arenguprisma tuleb äh, rännet vaadata ikka ja jälle. me teeme seda süstemaatiliselt. ränne võib olla arengu seisukohast väga positiivne areng, aga ka vastupidi. ja siin räägime siis sellest, kuidas tuleks teha koostööd nii algriikidega, lähteriikidega, transiidiriikidega kui ka sihtriikidega. räägime erinevatest, erinevatest protsessidest, mida tuleks edendada. siis äh, neljas teemade rühm on äh, juhtimistegevus, haldus, rändehaldus, loomulikult ränne leiab aset nii lõunateljel kui ka lõuna-põhjateljel ähm, ja seetõttu tuntakse huvi selle vastu, kuidas korraldada turvalisust, hästi korraldatud rännet ja nimetatud on erinevad teemad seoses piiridega, tehnilise abi ja toetusega siis koostöö vabatahtlikult tagasipöördumisega seoses inimõigusi austades turvaliselt ning tõhusalt. ja viies teemade rühm käsitleb seda, mida me teeme ebaseaduslike rändega seoses, sealhulgas on, on siis keskendutud inimkaubandusele, kullerlusele ärimudelite analüüsimisele ning äh, sellele, kuidas saaks aidata riike sellist äh, kullerlust ära hoida. ja viimane teemade rühm on äh, marsruudid ning seaduspärased sissepääsuteed, kuidas luua siis töövõimalusi, tagada tööjõu liikuvus ning kuidas tugevdada vastuvõtjate riikide üldist äh, suutlikkust. Need on siis äh, teemad, mis tõena, mida tõenäoliselt äh, veel kaalutakse, ümber mängitakse ja mis ühel või teisel moel leiavad lõppkokkuleppes käsitlust. nii Mehhikos kui läbirääkimiste käigus tõenäoliselt on üheks tähtsaimaks küsimuseks jätkumehhanism, follow-up mehhanism, me ei taha, et tegemist oleks ühekordse kokkuleppega, vaid et oleks tagatud ka jätkuprotsess. tõenäoliselt siin toimuvad väga laiaulatuslikud arutelud, nii äh, nagu te teate, meie jaoks on üheks äh, nõudeks, möödapääsmatuks nõudeks, et tegemist ei tohiks olla siduva dokumendiga õiguslikult mittesiduv dokument peaks see siis olema, aga samas peaks äh, no, olema kerge mehhanism, mis aitab tagada seda, et äh, riigid ka edaspidi endale kohustusi võtavad ja, ja koostööd teevad. selleks on mitmeid võimalusi. IOM on üks võimalik kanal, ka teised, äh, võib-olla äh, ülemaailmne rände arengufoorum, UNGA ja nii edasi ja nii edasi. me ei tahaks äh, häirida tegevate organite tööd ja luua uusi mehhanisme. me tahaksime vaadata, millega see mehhanism äh, jätkuprotsessi käigus äh, peaks tegelema, kas nad peaksid kergeid eesmärke seadma või edendama häid tavasid või kandma hoolt selle eest, et kõik saaksid oma sõna sekka öelda. selleks aga, et see edukaks kujuneks, on oluline öelda, et tegemist on mitmete osapooltega üritusega ja ka lõppkokkuvõttes siiski valitsuste vahelise protsessiga. ja ainus moodus, kuidas saavutada jätkusuutlik hea tulemus, on äh, laiaulatuslik tegevus ja hoolimata sellest, et äh, meil on väga hea meel selle üle, et äh, rändega tegelevad, et me toome rände rahvusvahelisse päevakorda on päris selge, et kõik teised mandrid, Aafrika, Araabia riigid, Aasia peavad äh, sellele protsessile kaasa aitama, kui me tahame, et see, sellest protsessi, see protsess püsima jääks. et kõik sellest võidaksid. ja üldiselt äh, mittesiduv raamistik toob endaga kaasa teatava paindlikkuse, sellepärast et äh, ränne on loomulikult üks osa kestvast, äh, üks kestev nähtus, äh, kuid meil on vaja raamistikku, mis on piisavalt paindlikkus, et paindlik, et see saaks ka tulevikus jätkuda. võtta arvesse võimalikke tuleviku arenguid ning olla tuleviku väljakutsete kõrgusel see on siis selline üldine kokkulepe ja, ja jaanuari alguses teame me tõenäoliselt veel rohkem, kuivõrd läbirääkimiste protsess on siis juba uksele koputamas. suur tänu, proua Agnussen! kallid kolleegid! Euroopa Liidu panust kirjeldav dokument seoses ÜRO peasekretäri raportiga on teie ees ning kodanikuvabaduste komisjon, välisasjade komisjon, arengukomisjon on tööd, on valmis oma tööd tegema sel teemal ning äh, nüüd on võimalik ka meil mõtteid vahetada järgmise aasta alguseks, loodetavasti saame ka oma sõna sekka öelda. väga hea, et proua Knusson meid nüüd praegu olukorraga kurssi viis. mõned kolleegid soovivad sõna juba, Elis Schlein käis New Yorgi kohtumisel, Elli, annan sulle esimesena sõna, palun. tänu, Claude. suur aitäh. ma ootan, kui te panete endale kõrvaklapid pähe. Äh, aitäh, et te taas kord siia tulite, et te esitate meile ülevaate selle kohta, kuidas protsess jätkub eh, ning et eh, räägite ka eh, järelmeetmetest. mul oli võimalik tippkohtumisel eh, osaleda ning tean, et tegemist on väga spetsiifilise rahvusvahelise kontingendiga. on hea, kui liigutakse edasi, võib-olla oleme isegi liiga kaua oodanud, sooviksin öelda ka seda, et täna hommikul meie komisjon hääletas väga olulist dokumenti, mis puudutab eh, Dublini määrust ning soovisime sellega saata tugeva sõnumi eh, vastutuse jaotamise osas vastuvõtutingimustes. arvan, et eh, see on eh, parlamendi poolt tähtis seisukohavõtt, mis on äärmiselt kasulik ka praeguses arutelus New Yorgi tippkohtumise järel, kus üritatakse vastutust ja kohustusi võrdselt jagada seda mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma tasandil, olles täiesti teadlikud sellest, et eh, väga suur hulk inimesi üle maailmas, üle maailma, eh, kes soovi, kes on pagulased, asuvad, eh, asuvad mm, maa, kolmandatest riikidest arenguriikidesse ning see, selle peale peaksime me tõsiselt mõtlema ning äh, on äh, hea, kui räägime ka New Yorgis äh, suuremast vastutuse jaotamisest, me kavatseme jätkata nii siin komisjonis kui ka isiklikult jälgima, jälgida järelmeetmeid ning suur aitäh teile ka globaalse kokkuleppe osas, sest oleks hea, kui me suudaks ka astuda edasisi samme, et maailma rikkamas piirkonnas oleks võimalik abi osutada, kui abi vajalikuks, abi vaja on. suur tänu. Nelli rääkis ka sellest, et, et Dublinis nimeärus on väga oluline, kuid oleks hea, et, et kuid tegelikult arvan, et Eh, see aitab eh, meid eh, ka muude asüülipaketi osade juures, nii et saame Euroopa Parlamendina konkreetsemaid samme astuda ka Euroopa Liiduna. nii et lisaksin ka selle järgmisena saab sõna Cecil Kienge, kes on immigratsiooni holistilise korraldamise raporti autor. suur aitäh, Claude, aitäh ka raportöörile, suur aitäh ka ähm, dokumendi lõpptulemuse eest. mina tulin täna hommikul tagasi väga oluliselt äh, missioonilt Nigeeriasse ning äh, täna hommikul äh, tulin kohe siia, et siinses töös osaleda ning ka omapoolne panus osutada äh, ja edasi öelda sõnum koha pealt. <clears throat> nii Nigeeria missioon, kus käisime kolleeg Loopisiga, eh, puudutas eh, tõhususe eh, suurendamist, võimete suurendamist. oluline on ka mõelda selle peale, milline on parlamendi roll ja pädevus ka Äh, milline on Euroopa Parlamendi liikmete pädevus. me peame selle asjaga tegelema pidevalt, jätkuvalt, mitte aeg-ajalt. lisaks äh, sellele on meil vaja mitmetasandilist juhtimist äh, erinevates valdkondades ning seda kõike arvesse võttes peab Euroopa Parlamendi liikmete roll olema keskse tähtsusega. keskendusime Nigeerias Eh, parlamendi dimensiooni suurendamisele ning eh, oluline punkt, eh, mida mainiti ka siin, puudutas demograafia võimast kasvu. me peame rääkima mitte ainult riikide ründamisest, vaid ründamisest või süüdistamisest, vaid tuleb üritada holistilisi lahendusi leida, üritades vastutustundlikult tegutseda. tuleb rääkida ka terrorismist, teame, milline koorem on terrorism ning tuleb rääkida ka mobiilsuse immigratsiooni äh, vahelistest sidemetest, tuleb rääkida ka legaalsetest kanalitest ning eelkõige tuleb rääkida kliimamuutustest, sest äh, kliimamuutus on äh, olnud raporti teemaks, mille tegime koostöös AKV riikidega, sest need eh, on mm, riigid, mida see kõige rohkem puudutab, eriti Vaikse ookeani piirkonna riigid, leidsid, et väga oluline on, eh, oluline New Yorgi deklaratsioon. Nad palusid, et mm, Eh, jõuliselt eh, mainitaks ka kliimapagulaste teemat, eh, sest kolmekümne kuni viiekümne aasta pärast ei ole nende riikide elanikel enam kuskile elama minna. olen nõus sellega, mida ütles minu kolleeg Elis Läin mm, vastutuse jagamise kohta, sest seda tuleb teha ka õigusloomeliselt. ma ootan mitte lihtsalt vastutuse jagamist, vaid ka õigusloomelisi ettepanekuid, sellepärast et praegune tekst ei ole siduv, kuid peame eh, eh, ette võtma väga konkreetseid samme ning kokkuvõttes tahaksin teha eh, üleskutse, sest New Yorgi deklaratsiooni <clears throat> ei, vastuvõtmisest ei piisa, seda tuleb ka ellu rakendada ning ma tahaks, et, et, et jõuaks äh, meie hääled ka Mehhikosse, äh, tahaks, äh, et meie esimees ja ka mina saaksime seda protsessi edasi jälgida, sest praegusel hetkel on eelkõige vaja holistilist lähenemist. ma panin selle kirja, Cecil. järgmisena saab sõna proua Sargentini. suur aitäh, esimees ma äh, vaatasin seda, selle protsessi septembris toimunud osa ning äh, minul oli tunne, et tegemist oli linnukeste tegemise, näiteks äh, inimõigused, lastekaitse, sooline süvalaienemine, ligipääs teenustele, e, kliimamuutused, migrantide panused, e, diasporaa mõju, tagasi saabumine, integratsioon, sotsiaalne ühtsus ning eh, kõik on väga loogiline, aga see on linnukeste tegemine. näen, kuid vaata, kuidas seda teha, siin öeldakse, et Euroopa Liit ütleb, et tegemist peaks olema mitte siduva dokumendiga, see peaks olema vastutustundlik protsess olemasolevate foorumitele toetuses, mitte luues uusi struktuure ning eriti ei tohiks eh, eh, peaks see tähendama seda, et liikmesriigid ei tohiks rohkem, ei peaks rohkem raha maksma, ma ei saa aru, mis selle protsessi lisandväärtus on, kui me sellesse niimoodi suhtume. ma ei ole kindel ka selles, kuidas sellesse suhtuda, võttes ähm, arvesse, äh, mida me äh, võtame ette Euroopa Liiduna praeguse migratsioonikriisiga seoses. me räägime äh, Eh, pädevustest, aga me ei anna pädevusi sellele deklaratsioonile eh, ning eh, paguluse põhjused, kui vaatame Euroopa Aafrika usaldusfondi tegevust, siis näeme, et raha liigub ära kõige vaesematest riikidest keskmise sissetulekuga riikidesse ning riigi projektid, mis võitlevad vaesuse vastu, jäävad rahast ilma, selle asemel tegeletakse piirikontrollidega ja nii edasi investeerida et võtta äh, ära äh, investeerida sellesse, et noored nigeerlased jääks oma äridest ilma, kuigi hea küll, need võivad olla kuritegeliku iseloomuga, see ei aita meil immigratsiooni vähendada. me praegusel hetkel ei tee midagi selleks, et inimesed ei lahkuks, me teeme kõik selleks, et inimesed ei jõuaks Euroopasse ning see on hoopis midagi muud ning kui me seda teeme kõik lihtsalt linnukese kirja saamiseks, siis see ei ole eriti mõistlik lähenemine. aitäh, Judith. vabandust, et sind katkestasin, aga see oleks pidanud lõppema kell neliteist kolmkümmend. nii et ainult üks sõnavõtja. ei, see ei ole, see ei ole sinu süü, see on minu süü, ma alustasin hiljem ja äh, viimane sõnavõtja, palun, lühidalt. aitäh. ma ei osalenud New Yorgi konverentsil, kuid ma olen äh, kuulsime kolleegide, kuulsite kolleegi käest meie äh, visiidist Nigeerias, see on kus kuulsime kaebusi sellise suhtumise kohta, mis iseloomustab Euroopa Liidu poliitikat, nii et äh, kas on olemas midagi sellist nagu kas praegu selline asi nagu holistiline nägemine on üldse olemas sest negatiivne lähenemine on äh, Euroopa Liidus äh, olnud selline, et Euroopas on migratsioon, migrandid ohv, ohuks äh, meie identiteedile ja sotsiaalkaitsesüsteemile, nii et nõutakse kogu nõutakse negatiivset lähenemist, mis äh, ja kõik igasugused kokkulepped seotakse sellega, et riigid võtaks äh, pagulased, enda riigist pärit pagulased äh, tagasi kõigis kolmanda osapoolega Äh, rääkimise kuuleme sedasama. ning äh, meie su- ning selline negatiivne lähenemine on oluline äh, osa probleemist ja mitte lahendus, seda hoolimata New Yorgi deklaratsioonist. Um, hand over back to Mrs Knudsen, but may, may I ask just one thing uh,, Mrs Knudsen, just to harden up the point uh, Mrs Argentini and Ellie Schlein. Kõlas Argentiini ja Ellie Schlein rääkisid Dublinist äh, ja teistest paketi osadest, äh, mille kallal me praegu töötame siin mainiti ka ebaseaduslikku ähm, rännet äh, me ei ole selles vallas eriti midagi teinud, mina tegelen ühe teemaga ja nõukogu on jällegi meid tupikseisu ajanud, parlament äh, siiski tegutseb. Äh, ja sellele viitas ka proua Schlein. selles dokumendis ma arvan, et ähm, on kõik peatükid õiged, kõik äh, asjad, mida seal mainitakse, on õiged, aga võib-olla peaksite kuulama ka ära, mida meil on öelda. ja me tegeleme tõesti väga raskete õigusloomeliste teemadega. Dublin on üks asi, aga Dublini taga on veel teised erinevad teemad, ebaseadus, seaduslikud ähm, sissepääsuteed Euroopa Liitu ähm,, kvalifikatsioonid ja nii edasi ja nii edasi, kõike seda tuleb öelda. ja parlament ei ole valmis taganema, hoolimata sellest, et poliitiline õhustik on keeruline. nii et kolleegid meiepoolne panus ka sellesse dokumenti on asjakohane, vähemalt minu arvates. suur tänu! õnnitlen teid tehtud töö eest Dublini ettepaneku kallal. kuulan ära Äh, olen, kuulsin ära, mida teil öelda on ning mõistan seda, võib-olla see ongi just see sõnum, mida mm, kõige paremini õnnestub edastada ka Mehhikos. see võiks olla üks osa meie Euroopa Liidu avaldusest, deklaratsioonist, et me püüame midagi saavutada Dublini osas, pilootprojektide kaudu, Euroopa tegevuskavas, rändetegevuskavas, meil peaks olema selline positiivne narratiiv samuti, mm, ka see tuleks esitada see oleks üks osa tasakaalustatud lähenemisest ja äh, jah, see negatiivne lähenemisviis, ähm, võtaksin siin selle teema üles, äh, jah, me oleme koos partnerriikidega Aafrikas püüdnud just nimelt sellele keskenduda, partnerlusele, raampartnerlusele ning kogu see lähenemine põhineb terviklähenemisel laiemal, üldisemal lähenemisviisil, mille tulemuseks peaks olema kõigi jaoks edukas tulemus, ilma keskendumata ainult rändele, sellepärast et me kõik teame, et see ei too kaasa optimaalseid jätkusuutlikke tulemusi kõikide riikide jaoks. terviklik lähenemine on õige mõte ja mul on väga hea meel, et te Nigeeriat mainisite, see on üks meie prioriteetriike. me peame vaatama, nii suurt pilti kui vähegi võimalik. tegemist ei ole mitte ainult kõige rahvarohkema riigiga Aafrikas, sealne olukord on ka väga keeruline. ja Nigeeria puhul just nimelt teemegi seda, et me püüame vaadata erinevaid poliitikavaldkondi ja ränne on loomulikult väga oluline, aga on ka kliimamuutus, Ahmina Muhammed äh, ÜRO-s võitleb just nimelt äh, selle nimel, et teavitada kliimamuutuse teistest negatiivsetest mõjudest äh, julgeoleku valdkonnas, liikuvuse valdkonnas ja nii edasi. me peaksime vaatama tervikpakette nende riikide jaoks, ei toh-, tohi unustada, et siin mängib oma rolli kliimamuutus, põllumajandus, mitte muidugi kõikides riigi osades, aga väga paljudes kohtades, ja on olemas põllumajandusliku ekspertteadmisi, samuti äh, siis varade taastamine ja nii edasi ja nii edasi, nii et meie usume sellisesse terviklähenemisviisi. ma tahaksin siis äh, vaielda sellega vastu ainult negatiivsele lähenemisviisi kirjeldusele. ja ÜRO puhul äh, me kogu aeg rõhutame, et ränne on positiivne, aga seda me peaksime olema äh, kõik huvitatud sellest, et seda hästi hallata, see on ka elude säästmise huvides mitmetasandiline juhtimine, olen täielikult nõus sellega ja hoolimata sellest, et New Yorgi puhul on tegemist rahvus, valitsustevahelise lepinguga, on väga olulised kõik valimisringkonnad, olgu tegemist kas teemaks ränne või midagi muud, siis äh, iga teema käsitluse puhul tuleb kohtuda piirkondlike, kohalike ametivõimudega, parlamendi esindajatega ja seetõttu on teie panus ka äärmiselt oluline ja Euroopa Parlamendi liikmed, nagu ma alguses ütlesin, saavad samuti tulla sellele Mehhikos toimunud, toimuvale konver-, konverentsile ja mul on väga hea meel, mul on väga hea meel oleks teid kaasata ka Nigeeriaga tehtavasse töösse, sellepärast et kõik need erinevad teavitusprotsessid peavad olema omavahel äh, seotud. ma arvan, et ma vastasin nüüd siin suuremale osadele, osale küsimustest siis ja ulatus, ütlesite, et läbirääkimised ei ole alanud. meie panuse eesmärgiks on ka see, et kõik need teemad, mis meile muret valmistavad, kas äh, võib-olla natuke teisel kujul, võib-olla hoopis teises äh, ülesehituses ja järjekorras, et kõik need teemad siiski jõuaksid ka lõpptulemusse. ja seetõttu tahtsime nad kohe alguses välja tuua. lisaväärtuse küsimus mina leian, et New Yorgi protsess on tõesti kvalitatiivselt suur samm edasi see on pilti täielikult muutnud. esimest korda on ränne toodud rahvusvahelisele kaardile ÜRO-sse, kus tähelepanu on sellele teemale suunatud ja üleüldiselt ollakse seisukohtadel, et nii peab jääma ka tulevikus. see annab võimaluse võtta tulevikus progressiivsemaid meetmeid ning praegusel hetkel on täiesti õige minna mittesiduva kokkuleppe teed, mitte alustada seda õiguslikku protsessi. Äh, Unga ja nii edasi, mäletate, omal ajal võtsid aega äh, kümme aastat ja endiselt räägitakse veel äh, jätkumenetlustest, jätkuprotsessist. praegu me tahame aga, et kõik selle protsessiga liituksid, et kõik leiaksid, et, et selles on midagi ka meie jaoks, meie saame omalt poolt panustada, meie saame teistelt õppida ja, ja seetõttu on, peab, oleme me suunatud oma pingutused väljaspoole ja ka teie peate pingutama, et kõik tunneksid selle protsessi suhtes omanikutunnet. see võimaldab meil, kui aeg selleks küps, asjadega veel kaugemale minna, aga rahvusvahelisel tasandil saja üheksakümne kolme riigi solidaarsust edendada vast- ja, ja vastutuse jagamist edendada, ülemaailmsel tasandil on tõesti äh, suur summ samm edasi. aitäh! suur tänu! proua Knuston. Te olete tulnud meie komisjoni korduvalt, sellest on palju kasu. Ähm, esimehel puudub mikrofon. me oleme valmis teie abil seda tegema, esimehel puudub mikrofon jälle. And I will certainly keep members in involved. What is it? That's unusual for me to do that, sorry. Um, just saying that we'll... vabandust, et mikrofoni unustasin, ütleb härra esimees, me jätkame oma tööd ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses äh, ja kohtume Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga, kõrge esindajaga, ÜRO inimõiguste kõrge esindajaga ja nii edasi. ma hoiame teid oma plaanidega kursis, oma tegevusega kursis ja teie teete kindlasti omalt poolt sedasama New Yorgi protsessiga seoses. suur tänu teile, suur tänu kolleegidele, suur tänu, et tulite meie ette. aitäh! Colleagues, sorry, um, we are running over a bit over time and thank you for your... head kolleegid, äh, tänan teid kannatuse eest, äh, veidi läheksime üle aja. ja järgmine päevakorrapunkt on aastaaruanne põhiõigude olukorra kohta Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist. Mm, härra Engel on raportööriks. teate, et tegemist on olulise tööga meie komisjoni jaoks põhiõiguste vallas. see katab väga palju erinevaid äh, küsimusi selleks, et äh, kõiki põhiõiguste alaseid väljakutseid arvesse võtta Euroopa Liidus. nii et vabandust veel kord, et alustame veidi hiljem, aga annan nüüd kohe sõna meie raportöörile, kes vastutab iga-aastase raporti kokkupanemise eest ja äh, põhiõigused siis Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist. Frank, teil on sõna. Thank you, Claude, and as uh, we are not really suur tänu, Claude! ja kuni me ei oota, et neljapäeva pärastlõunal siin saal tohutult rahvaga täitub, siis olen ka mina valmis olema võimalikult paindlik algusaja osas. oleks tahtnud küll pikemat lõunapausi, aga mis siis ikka. sellegipoolest teen oma algse presentatsiooni ja siis, kui inimestel on küsimusi, siis ükskõik mis keeles, palun pöörduge The mis puudutab äh, põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal samuti, sest me, me suutsime siin ühendada kaks aastat, sooviksin ma kõigepealt öelda ühte põhimõttelist asja, kes olid kohal äh, variraportööridega tegime pika nimekirja äh, põhiõiguste kohta käivates äh, küsimustes ning tunnistame ka edusamme teatud valdkondades, näiteks naiste õiguste osas, seksuaalvähemuste osas, usuvabaduse osas ja nii edasi. kõik need eelnevad raportid väljendasid raportööri isiklikke muresid. leidsin, et sel aastal oleks vaja keskenduda konkreetsetele struktuurilistele küsimustele, mis meile muret teevad konkreetsemalt erinevates valdkondades. ma ei soovinud keskenduda küsimustele, mida puudutatakse teistes raportites, näiteks roomade kohta on tehtud eraldi raport, samuti naistevastase vägivalla ning puuetega inimeste meediapluralismi küsimustes ja teisi valdkondi, mida käsitleti mm, eriraportites, seega tahtsin äh, teha nii, et ma ei võta kogu asja jällegi kokku. sulle kohe fundamentaalne Äh, ma ei tahtnud, et, et äh, raportis oleks kõik asjad jälle sees, ühest küljest on õigused, teisest küljest immigratsioon, integratsioon, mis on olulised äh, struktuurilised küsimused kahe tuhande viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal ning need on endiselt äärmiselt aktuaalsed. Need on ka väga tihedalt seotud nii selleks, et immigratsiooni Eh, osas eh, kui ka selleks, et selles osas, et suurendada eh, kodanike õigust institutsioonide poole pöörduda ja nende õiguste kaitsmisega ka seal tegeleda. on räägitud palju Ungarist ja räägitud kaua Poolast, selles osas pole midagi, selle tõttu pole sealt midagi muutunud, asjad muutuvad aina halvemaks. varsti Äh, mina, äh, minu assistent äh, on teinud mitmesuguseid häid filme praeguse Ungari kampaania kohta, kui korraldatakse taaskord, korraldatakse taaskord küsitlus mingisuguse Soroši Ehm, Sorosi äh, fondi kohta ning äh, õigusriik on muutunud äh, muinasjutuks seal ning seega me peaksime tõsiselt keskenduma õigusriigi küsimustele, immigratsioon, integratsioon, sellest me liiberahti ei saa. hoolimata mitmesugustes liikmesriikides tehtud jõupingutustest, hoolimata äh, Ähm, äh, sellest, et on äh, tehtud suuri, äh, ei ole, ei ole tehtud edusamme ligipääsu osas haridusele, last, ala, saatjate, alaealiste küsimuse lahendamiseks ja nii edasi. peale selle on ka loomulikult kõik see, sellega kaasnev vihakõne, islamofoobia, afrofoobia, kõik need foobiad, mis meid ümbritsevad ja mis tihtipeale äh, on need seotud poliitilise tahte puudusega, ei soovita selliste nähtuste vastu võidelda ning ka äh, tegeliku integratsiooni äh, poliitikat välja töötada. tihtipeale vihakõne levib internetis anonüümselt ning see loomulikult on ka väga suur murekoht. kuid nüüd ma keskendusin teadlikult raporti projekti, mis institutsionaalselt eh, peaks olema väga <clears throat> napp seoses struktuuriprobleemidega, mida ma mainisin, eh, on päevselge, et eh, tuleb seega tuleb arvestada ka muudatusettepanekutega, mis teksti juurde lisatakse, ka ise lisan mõned muudatusettepanekud ja ka teiste poolt ootan muudatusettepanekuid, kuid tahaksin teha veel kord e, üleskutse, nagu tegin ka variraportööridele, üritagem olla võimalikult napisõnaline, palun mitte esitada miljon e, muudatusettepanekut, e, et see raport ei veniks viiekümne 50 Eh, leheküljeliseks, selle asemel, et olla neljaleheküljeline, eh, nagu seda eh, reeglid ette näevad. sellele raportile pole ette nähtud viitekümmet lehekülge, kümme, viisteist lehekülge on täiesti piisav, et välja töötada selged poliitilised sõnumid valdkondadest, mis on olulised, mis on väga tähenduslikud meie praegusel ajahetkel ning ei ole ainsatki teemat, mida ei saaks kaasata, kuid kuna me teeme nii palju asju nii paljudes erinevates valdkondades, proovime põhiõiguste raportis keskenduda tõesti põhiõigustele viimase kahe aasta jooksul ning keskendudes olulisematele teemadele, väljendades ennast võimalikult täpselt. suur aitäh teile! Thank you very much, Frank. suur tänu, Frank. saan aru, et kui räägime siin iga-aastasest põhiõiguste raportist, siis räägime ka iga-aastaselt äh, palvest teha äh, lühidalt äh, muudatusettepanekuid ja vähem. igal aastal seda ikka korratakse üle, vaatame, kas sel aastal õnnestub. noh, muidugi õige on, sellepärast et tegeleme ikkagi väga tähtsa küsimusega siin aga tähtis on muidugi siin võtta välja need teemad, mis on teiste raportite pärusmaa. suur aitäh nende võtmeküsimuste arutamise eest, tahtsin vaadata, kas on kolleege saalis, kes sooviksid sõna. härra Jurek, palun. ja veel on äkki kolleege, kes sooviks, Cecil Kienge ka mm. -hmm. kõnelejal ei ole mikrofoni. Nous revenons à la problématique des droits fondamentaux parce qu'il y a peu de, peu de temps nous avions me jõuame, tuleme tagasi äh, põhiõiguste teema juurde. Äh, põhiõiguste ameti direktor käis siin hiljuti külas ning ma ei hakka kordama neid äh, sõnu, mida ma juba ütlesin kohtumisel temaga. aga omalt poolt tahtsin lihtsalt Frank Engelile soovida <laughs> edu, sellepärast et see teema on äärmiselt oluline ja me paneme nüüd äh, siin proovime, proovile Euroopa Parlamendis äh, te dialoogi võimaluse üldsegi põhiõiguste teemal. ma ei hakka siin äh, härra O'Flahertiga toimunud arutelus esitatud argumente üle kordama, aga näiteks artikkel õiguse elule, artikkel üksteist ja äh, sõnavabadus, sõnavabadus ja õigus teabele ilma avaliku organi, avalike võimude poolt takistusi esitamata. olen samal Äh, seisukohal, et ka rände kontekstis on see oluline, aga Rootsis näeme näiteks, et, et ametivõimud on sõnavabadusele kaikaid kodarasse loopinud, kui tegemist on rände ja kuritegevusega seotud teemadega. artikkel üksteist on otseselt seotud õige, õigusega teabele, see on väga äh, õi-, väga oluline, aga härra Flaherty ei vastanud minu pöördumisele. ja loodan, et äh, kõik need probleemid on meie raportis kajastatud. on veel teisi teemasid, nagu näiteks äh, õigus haridusele, äh, perekonnas artikkel neliteist seda samuti rünnatakse, riik äh, tagab selle, aga ähm, samas on tõsiseid probleeme sellega kõigi ette. me ei ole võib-olla teadlikud sellest, mõningates riikides on sellised õigused ohus keskendutakse ainult paradigma edendamisele, aga, aga on tõsiseid probleeme ja kui tegemist on probleemidega, mis äh, on valdavalt igal pool, siis tuleb rääkida nendest ning see raport on suureks proovikiviks ning näitab, kas meil on võimalus üldse arutleda nende asjade üle ausalt, avatult siin parlamendis ja teemadel mis on tõesti põhimõttelised küsimused. Peter Niedermüller, please. Thank you very much. suur tänu teile. kõigepealt arvan ma, et me peame tänama raportööri ja ka variraportööre, ütleb härra Niedermüller selle ettekande eest, mis puudutab põhiõiguste aruannet ja kui ma sain õigesti aru, siis see raport esindab ÜRO lähenemist ma arvan, et see on väga õige ja hea mõte on keskenduda nendele asjadele, mis on ikka kõige tähtsamad. ja loomulikult põhiõiguste küsimus, absoluutselt keskne teema, mitte ainult Poolas ja Ungaris, aga üldiselt ka, kui räägime Euroopa Liidu põhimõtetest. ja loomulikult integratsioon, rändeküsimused, äh, absoluutselt ülioluline, jälle ei ole vaja pikalt peatuda. olen ka nõus sellega, mida ütles Frank, et ta ei hakka erinevaid Äh, mõtteid, äh, gruppe ja fenomene siin välja tuuma, aga tähtis on siin võib-olla rõhutada õigusi, inimõigusi ja põhiõigusi, mis erinevatel vähemusgruppidel on. ja ma arvan, et jah, vajalik lihtsalt mitte rääkida seksuaalvähemustest ja romidest ja juutidest, vaid lihtsalt äh, suunata inimeste tähelepanu sellele, et kõik vähemusgrupid et eh, nii etnilised kui usulised vähemused, neil on samasugused õigused eh, õigus võrdsusele Euroopa Liidus, mis on väga oluline. aga olen täiesti veendunud, et eh, raportöör ja ka varjaportöörid võtavad seda kõike arvesse, suur tänu teile! aitäh, Peeter! ja proua Kiiringe, palun! suur aitäh, Claude! ma pean ütlema, et kuulasime raportööri ning sel aastal raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus on teistsuguse ülesehitusega kui eelnevatel aastatel. tänan teda ka selle kokkuvõtte eest, mis ta tegi. leian, et Euroopa Parlamendi resolutsioon ei pea tähendama seda, et ainult steriilselt korjatakse informatsiooni kokku, vaid leian, et praegune tekst peab ähm, võtma arvesse seda, mida ütlevad teised äh, raportid äh, oluliste teemade kohta. ning äh, arvan, et äh, raportöör peaks seda olulist aspekti arvesse võtma, me ei Need äh, on elemendid, mis äh, võiksid tugevdada olemasolevad raportid ja ei muudaks struktuuri, oluline on see ka minu fraktsiooni jaoks, mis puudutab eriti just immigratsiooniga seotud lõikusid lugesin tähelepanelikult teie raporti projekti ja leian, et praegune terminoloogia on pisut ebaselge, seega ei võeta arvesse piisavalt Euroopa Parlamendi poolt välja töötatud seisukohti, näiteks mitmesuguseid välja töötatud resolutsioone ja mis keskenduvad näiteks Aafrikale eh, ning leian, et see on eh, väga ebasidus ning praegusel hetkel me räägime siiski põhiõigustest Euroopa Liidus ja esitan muudatusettepanekuid fraktsiooni nimel, eriti just immigratsiooni teemadel. Eh, leian, et see, et oleks vaja muuta lõiget kaheksa, kus eh, raportöör eh, leiab, et tuleb eristada pagulasi ja majandusimmigrante teineteisest. selline eristamine on täiesti võlts et kuna tegemist on iga-aastase põhiõiguste ja inimõiguste raportiga, sooviks ma näha ka midagi sellist, mis läheks pisut kaugemale, me kuulsime natuke aega tagasi paar tundi tagasi eh, raportit globaalse lepingu kohta ning selle kohta, mida ütles New Yorgi deklaratsioon ja see näeb ette kõigi pagulaste immigrantide kaitsest, sõltumata nende juriidilisest eh, staatusest me saaksime olla veelgi eh, tugevamad, me saaks eh, olla ambitsioonikamad, me peaksime võitlema vihakõne vastu ning eh, selle vastu, mis, selle vihakõne vastu, mis levib sotsiaalmeedias ning peaksime võitlema ka valeuudiste levitamise vastu ning mis puudutab diskrimineerimist, siis leian, et oleks valmis ka selgemaid viiteid lisama, eh, mis puudutavad konkreetseid eh, diskrimineerimisjuhtumeid, mis eh, tegeleksid selliste küsimuste nagu mustlaste vihkamise, homofoobia ehm, ning rassism, peaksime olema tähelepanelikud ja julged, mõistes hukka äh, Ähm, äh, vaikimise ning nõudes äh, selgeid äh, lahendusi, need on mõningad muudatusettepanekud, mille ma esitan, aga on veel mitmesuguseid teisi punkte ning tuleks võimaluse korral sealjuures pidades sealjuures kinni üldistest suundadest, mida on välja öelnud raportöör because of time um, and no there could be suur tänu, Cecil, ma tean, et aeg on napp ja inimesed tahaksid rohkemgi sõna, aga ma tean, et tegemist on väga raske raportiga. algselt võib-olla tundub see, et äh, olevat väga lihtne teema, aga ei, tegelikult seda teps mitte pole. nagu juba meie debatistki välja koorub, siis äh, on vaja parameetrid välja sõeluda, kuidas sellele asjale läheneda ja siis äh, loomulikult äh, praegune sisu on ka alati väga raske, nii nagu raportööri kolleeg on, kolleegid on selles debatis kirjeldanud. kakskümmend seitse oktoober on tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks, nii et kiire-kiire on ja raportöör on juba omad parameetrid siin välja öelnud, aga see ikkagi muudatusettepanekute tegijaid tavaliselt ei piira aga palun, head kolleegid, keskendugem siiski olulisele ja püüdkem kuidagi peavoolustada seda, mida te kirjutate. nii et vaadake seda raportit tervikuna. ma arvan, et hea oleks ikkagi keskenduda asjadele, mis on selleks aastaks tähtsad ja siis vaatame neid raporteid, millega on tegeletud teisel moel. aga lõpuks vist ilmselt kolleegid ikkagi esitavad seda, mida nad tahavad esitada. aga Äh, Frank Engeli kätes oleme kindlasti heades kätes, kas tahate midagi veel öelda? jah, kui lubate, siis lühidalt. suur tänu veel kord arvamusi esitamast. ma olen teil tänulik, kui püüate teha muudatusettepanekut lühitas vormis, siis teatud inimestel on ikkagi tahtmine kõike ja korraga teha nii et elame-näeme. ma tean, et igal kolleegil on täielik õigus äh, teha nii palju muudatusettepanekuid, kui nad vähegi saavad. mina loodan, et äh, me ei lõpeta olukorras, kus neid on tuhandeid, nii nagu aastaid on olnud. ja siis peame tooma telefoniraamatu täiskogule mis sisaldab absoluutselt kõike, mida me suudame üldse välja mõelda, mida sinna võiks kin-, kirja panna põhiõiguste vallas. aga härra Juurekile tahan ma öelda, et ei ole mõistlik arutada kõike korraga. aga kõik asjad peavad leidma aset õiges raamistikus, kõik arutelud. ei saa ju olla nii, et ignoreerite või püüate õigusriigi põhimõtet ignoreerida ühes või teises kohas, aga need on mõnes artiklis siiski kirjas, mis puudutab äh, õigus elule äh, või väljendusvabadus. õigus elule on asi, mis ei saa olla võimalus muuta suhteliseks kõik Äh, mõttevabaduse ja väljendusvabaduse aspekti nende puhul, kes on elus ja tahavad rääkida. vähemuste osas ma olen tõesti jätnud kõrvale selle küsimuse eelnõus ja ma tean, et seda on vaja kuidagi integreerida, seetõttu ootan muudatusettepanekuid siis. Äh, teen ka omad ettepanekud, et selle protsessiga edasi jõuda ja ma tean, et on kolleegid, kes äh, tahavad sellele aspektile keskenduda ja ma kujutan ette, et nad ka sellise sõnastuse kirja panevad, mis äh, lõpuks toimib. Seltsile sooviksin öelda, et minu jaoks äh, loomulikult on võimalik asja arutada ning on võimalik ümber vaadata kõik lõigud. no ei ole sellele vastu, olen valmis erinevaid äh, seisukohti ära kuulama ning äh, olen valmis erinevaid lähenemisi arvesse võtma, nii et äh, ma arvan, et siin suuri probleeme ei tohiks olla. selle kahe lõiguga, mida sooviksid soovitada, kuid, kuid ma, ma tahaksin eristada siiski eristada neid, kes tulevad äh, siia, vajavad kaitset äh, ja nende vahel, kes tulevad, et äh, elada paremini, kuid neil ei ole kaitset vaja. ma ei ütle, et ne, neist mõlemat ei peaks äh, kaitsma, seda ma pole öelnud ega kirjutanud. ja kui keegi seda kirjutab, siis äh, ja äh, kui selline mulje jääb, teeme kõik sellise mulje vastu, seda ma soovisin öelda, arvan, ja et ootame nüüd muudatusettepanekuid ja töötame edasi. suur tänu, Frank. kakskümmend teine oktoober on tähtaeg ja ootame muudatusettepanekuid. Lähme siis edasi seitsmeteistkümnenda punktiga, mis on Anna-Maria Koratsa pildi raport ja tahan öelda tere tulemast äh, MUF organisatsioonile MUF, noorteorganisatsioon Rootsist, kes on meie saalis siin esindatud. südamlik tere tulemast teile! proua Koratsapilt on teid siia kutsunud. et suurepärane, et olete tulnud meie komisjoni juurde. tegemist on raportiga üheteistkümnendal märtsil resolutsioonis, mis puudutas veebis äh, laste kuritarvitamist äh, parlament palus äh, direktiivi kaks tuhat üksteist äh, murd üheksakümmend kaks murde L järgimist äh, ellu kutsumine ja rakendamine oli ette nähtud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks lõpule viia ja meie olemegi praegu seda direktiivi seiramas rakendusaruande näol. rakendus aruande eelnõu esitas proua Koratsa pilt juba enne suvepuhkust. sada kuuskümmend muudatusettepanekut on aga meie ees praegu laual, mida arutada ja mul on väga hea meel, et proua Koratsa pilt on siin, selleks et neid muudatusettepanekuid meiega arutada ja pärast seda saame siis pidada aru nende liikmete ja variraportööridega, kes sõna soovivad. Anna-Maria, teil on sõna. suur tänu teile laste seksuaalne äh, kuritarvitamine ja ärakasutamine on kohutav kuritegu, tegemist on meie kõige haavatavamate kodanikega, äh, tegemist on füüsilise ja mm, seksuaalse vägivallaga ja see toimub ka veebis laste ja isegi väikelaste äh, kallal. füüsilisele kuritarvitamisele järgneb see, et see lindistatakse, võetakse üles ja video näol veebis jagatakse ning see saab olema väga kasumlik äri ja siis äh, kurjategijad jagavad neid videosid, äh, naudivad, äh, nähes laste piinasid ja õhutavad sellele tegevusele ka tulevikus. tegemist on veebis väga mm, hästi arenenud kuritegevusliigiga ja väga suur väljakutse on seetõttu ametivõimude ees, kes püüavad seda piirata. tegemist on piiriülese kuritegevusega ja mis on tõesti väga hästi nutikalt arenenud veebis. kaks tuhat üksteist töötasite ka äh, selle direktiivi kallal, nagu teate, tegemist on direktiiviga, mille äh, eesmärk on äh, piirata laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning pidada lasteporno vastast võitlust. tegemist on piiriülese kuritegevusega, mis nõuab ka piiriülest lahenduste leidmist direktiiv toob välja minimaalsed sanktsioneerimisstandardid ning meetmed äh, väärkurida-, väärtarvitamise ja kuritarvitamise vastaseks võitluseks ning meetmed ka karistamatuse vastases võitluses ning lapseohvrite kaitseks. oleme saanud kaks rakendusraportit äh, komisjonilt, kolm kuulamist, üks Rahvaparteis, üks libes ja üks variraportööridega, äh, sidusrühmade ja ekspertide ning kodanikuühiskonna esindajatega oleme pidanud ka eh, jõustruktuuridega mm, liikmesriikidest, suur aitäh kõikidele osapooltele hea eh, koostöö eest, oleme väga süvitsi läinud selle hinnanguga ma olen väga kaasav ja olen olnud väga kaasav siiamaani, aga kompromissettepanekute puhul teen seda samuti. selle kallal töö praegu käib. mis on meie raporti eesmärk? eesmärk on tuvastada, kas liikmesriigid rakendavad seda direktiivi täielikult ja õigesti, vaadata, millised on vajakajäämised ning tulla välja soovitustega. selles osas, kuidas saaks seda direktiivi paremini rakendada. ütlesid, sada kuuskümmend muudatusettepanekut olen ma saanud, õige ja paljud neist on kriitilised komisjoni aadressil. et nad on direktiivi rakendamise kohta eh, või ülevõtmise kohta rohkem raporteid välja andnud kui nõuetele vastavuse kohta. aga tegelikult me võib-olla ei peaks näitama näpuga mitte komisjoni pihta, vaid liikmesriikide suunas, sellepärast et direktiiv tegelikult ei nõua liikmesriikidelt statistikat, nii et tuleviku ülevaatamiseks, äh, mis ei ole praegune hetk küll, aga tuleviku jaoks peaks olema meil ka detailne statistika kohustuslik. praegusel hetkel arvan ma aga, et selles raportis saame me igal juhul kutsuda üles liikmesriike paremale koostööle ning et nad annaksid ka õige statistika informatsiooni komisjonile. loomulikult ootame ka edasist raportit komisjoni poolt, mis on kõikehõlmavam. kui lubate, härra esimees, siis ülejäänud äh, ettekande puhul ma äh, järgin selle raporti struktuuri, sellepärast et tegemist on kriminaalõigusega ja väga keeruka küsimusega. olen teinud ettepaneku siin ja mitmed teised kolleegid samuti seda, mis puudutab lapspornograafia termini äh, asendamisega laste seksuaalse kuritarvitamise äh, materjaliga. Äh, miks? sellepärast, et kahest ohvriseisu vältida. lapspornograafia nõuab nõusolekut. laste seksuaalse kuritarvitamise materjalidest rääkides me kindlasti kohaldusala mitte ei kitsenda sest et me räägime ikkagi, et me peaksime kaasama kõike seda, mis praegu juba direktiivis kirjas ja veel ka lapspornograafia siia lisada. Äh, mikspärast? Äh, kui ma ütlen, et pedofiilid kasutavad isegi neid pilte veebis levitamiseks, äh, mis on näiteks kas meditsiinilistel põhjustel tehtud või vanemate poolt tehtud, mm, siis seksuaalne kuritarvitamine nende inimeste poolt, kes on lastele väga lähedal, tõsiselt ongi niimoodi, et laste eest hoolekandja, see, kellel on usaldus ja, ja võim suletud uste taga tegelikult pikkade aastate jooksul neid kuritegevusid ellu viib, siis õiguslike üksuste puhul on niimoodi, et nende puhul puudub äh, seire ja just see, et keegi neid ei jälgi, ei kontrolli, toobki kaasa sellised kuriteod. ma arvan, et selleks, et asi oleks tulevikukindel, peab meil olema ka panna, pannud siia uued kohutavad äh, kuriteoliigid nagu äh, sellised uued seksuaalse kuritegevuse viisid, mida me näeme äh, tegelikult veebis kui näiteks endise partneriga äh, on mindud tülli ja lahku, äh, pannakse üles mingisugust äh, mm, mingisugust sellist pildimaterjali, mille puhul tüdrukud ei saa enam sotsiaalmeediast neid pilte eemaldada ja süüd- ja, ja seetõttu sooritavad enesetapu kutsun üles äh, ametivõime ja kõiki teisi osapooli äh, tegutsemaks Euroopa tasandil, Europol ja Eurojust teevad tegelikult juba väga head tööd äh, kuritegelike võrgustike allasurumiseks ja väljajuurimiseks ja me peame andma neile pikemad käed ja paremad ressursid oma töö tegemiseks ning ühtsed uurimisrühmad on üks selle töö väljendus toetan ka neid muudatusettepanekuid, mis info jagamist ja vahetust äh, toetavad ning ka andmebaaside kaastalitusvõimet. ennetuspeatükis olen ma teinud äh, ettepaneku äh, toetada neid liikmesriike, kes ütlevad, et ennetamise ja sekkumise programmid võiksid olla paigas. Need inimesed, kes potentsiaalselt võiksid olla seksuaalkuri, kurjategijad, nendega tuleb tegeleda. artikkel kakskümmend kaks on see. ja siis äh, nii äh, vanemate kui laste kasvatamine selleks, et äh, veebis äh, peituvate ohtudega silmitsi seista, sealhulgas näiteks ka politsei ja teiste jõuorganisatsioonide ja struktuuride inimeste jaoks oleks vaja sellist koolitust. me oleme pannud siia väga laiad kategooriad sisse, et kõik oleksid kaasatud. kõik need, kellel on ligipääs lastele ja siis andmete koge-, kogumine Äh, rahvusregistritest, parem info jagamine kõikidele osapooltele ja kvalifikatsioonid, see on kõik väga tähtis äh, selleks, et retsidivismi vältida. siis ohvrikaitse peatükis olen ma teinud ettepaneku toetada neid muudatusettepanekuid, mis on seadnud, teevad ettepaneku seada sisse äh, abiliinid lastele Eh, need on töötanud väga hästi, on ka parimad praktikate hulgas liikmesriikidest ning ohvri süüdistamist ja topeltohvri staatust tuleb vältida. siis artikkel kakskümmend viis, kuulus artikkel, mis puudutab eh, blokeerimist. mina olen teinud ettepaneku siin muudatusettepaneku vormis, et selgitada tuleb eh, sellise materjali allika eemaldamine veebist on meie jaoks A ja O. liikmesriigid kasutavad liiga palju blokeerimist, nad blokeerivad veebilehed selle asemel, et lihtsalt eemaldada see materjal veebist üldiselt. loomulikult blokeerimist on vaja kasutada siis, kui eemaldamine pole võimalik ja meil on vaja ka liikmesriikidega paremat koostööd, tööstusega paremat koostööd ja platvormidega ja sotsiaalsete võrgustikega ning ka nende riikidega, kus materjal paikneb IP-aadressi järgi väljaspool Euroopa Liitu. siis on vaja mustade nimekirjade koostamist, eh, mis puudutab lapspornograafia jagamist ning selliste mustade nimekirjade jagamine Europoliga liikmesriikidega reaalajas ning Euroopa kuri-, küberkuritegevuse Interpoli keskusega samuti. oleme toonud välja ka siit need sätted, mis internetiteenuse pakkujale seavad kohustuse proaktiivselt äh, teatada äh, jõu äh, ja organisatsioonidele ja uurimisorganitele seda, et nad on leidnud vastavasisulist materjali veebist. kakskümmend neli seitse tuvasta kogu aeg sellist materjali ja anda edasi seda infot ka politseiametnikele on oluline selleks, et illegaalset materjali maha võtta veebist ning illegaalsete veebiallikatega tegu samuti kokkuvõttes ütlen, et tähtis on see, et liikmesriigid rakendaksid tulevikukindlalt seda äh, direktiivi. kõik tehtaks selleks, et kuritegelike võrgustike tegevust lõpetada, sest äh, tähtis on lähtuda selles, et kui kurjategijad kasutavad kõige uuemat äh, tehnikat ja võimalusi selleks, et oma tegevusi ellu viia, siis meie peame olema ka oma ülesannete kõrgusel. ootan variraportööridele ja kõigi teiega koostööd, aitäh! aitäh, Anna-Maria! Katriina, kas räägid sotsiaaldemokraatide nimel praegu variraportöörina? proua Tšinitši, palun. president, intervengu. suur aitäh, ma <clears throat> tahaksin kõigepealt tänada proua Karatsa-Pildi ja teisi, kes on raporti koostamisel osalenud. tegemist on teemaga, millega peab tegelema. see on äärmiselt delikaatne teema oluline on või me vaja, tegelikult vaja on kaitsta kõiki lapsi eh, nende ohtude eest, millega nad kokku puutuvad praeguses ühiskonnas, eriti just nendega, selles, mis seotud interneti kasutamisega. ma ei tea. ma tean, et eh, palju esitati muudatusettepanekuid ja Anna-Maria juba ka mainis seda, millist ta üritab teha kompromissmuudatusettepanekuid. ma äh, hindasin muudatusettepanekut, äh, mis esitati terminoloogia, ähm, et äh, mis puudutab vähe, vähemuspornograafia levitamist, sest kokkuvõttes on vaja rääkida ainult ähm, kes ähm, et ära hoida seda, et, äh, et lapse ohvri rollis hakataks kahtlema. ning teine asi, mis on oluline, puudutab kultuurilist muutust. see peab olema äh, äh, muudetav, meil on vaja nii definitsioone muuta kui ka ohvrite kohtlemist, selliste jälkide kuritegude ohvrite kohtlemist muutma Teil on äh, äh, vaja teha kõik selleks, et laste trauma veelgi ei suureneks. peale selle on ka vaja mõelda selle peale, e, e, mõelda ennetusprogrammide peale, hariduslike programmide peale on vaja ka e, toetust lastele ja oluline on lastele ka anda vahendeid, et riske vähendada. Eh, on eh, vaja õpetada interneti vastutustundlikku kasutamist ning eh, peaks mõtlema ka vanemate koolitamise, täiskasvanute teavitamise peale, kes peaks äh, teavitama, õpetama last internetiriskide kohta ning veel üks oluline aspekt. toetan äh, kõigi muudatusettepanekut, äh, mille on äh, proua Koratsa pilt esitanud, kuid üks teema, mis on äärmiselt oluline, puudutab vajadust äh, ka anda riikidele täieliku koostöövõimalus. kahjuks teame, et tihtipeale sellised kuriteod, mis toimuvad internetis, eh, on eh, seotud rahvusvahelise riikide ülese kuritegevusega, seega koostöö on hädavajalik. Eh, riikidele peab andma vahendid, et nad saaks võimalikult hästi kasutada ära kõik olemasolevaid, kõiki olemasolevaid instrumente, kõik sellised äh, alaealisi puudutavad kuriteod käivad läbi interneti tehno- ning meil oleks vaja tehnoloogilisi vahendeid anda ka, et paremini jälitada äh, ja tuua kohtu ette sellistele raskete kuritegude sooritajad ning veel üks asi, see, mis on oluline, on nagu seda ka öeldi, toetus lastele, kes on selliste kuritegude ohvriks langenud, nii et tänan veel kord kõiki kolleege, kes selle raporti koostamisel osalesid ning toetan nende tööd täielikult. aitäh! suur tänu ja nüüd härra Jurek, palun! Dziękuję bardzo. Wykorzystywanie dzieci seksualne, a tym bardziej propagowanie tego typu. Suur tänu! sellise käitumise toetamine, propageerimine on kõige eh, pimedam ühiskonna äärealadel toimuv tegevus, mis tuleb, eh, millega tuleb silmitsi seista ja võidelda iga võimalusega, sellepärast et äh, meil on kindlasti vaja rääkida siin nendest probleemidest, mis on piiriülesed, äh, kuritegevus on piiriüleni, äh, see on Euroopas tervikuna probleem, suur aitäh teile, proua Koratsa-Pilt, sellega äh, tegelemast, sest nagu me teame, internet piire ei tunne. niisiis arvan ma, et me peaksime seda küsimusega süvitsi minema ja minu muudatusettepanekud viivad selle kõik hoopis laiemasse kultuurilisse konteksti. kaks Genfi konventsiooni on meil, kus riikidel on kohustus äh, võidelda äh, sellise tegevusega. uuemad äh, konventsioonid, näiteks piiriülesed telematerjalid ja nende levitamine keelavad ka sellised tegevused. ja see, mida ütles Anna-Maria, on väga õige, me räägime laste kuritarvitamisest ja pornograafiast. Joosef Fritzl Austriast, patoloogiline äh, pornograafia huviline vaataja ja äh, inimene, kes äh, need fantaasiad ka ellu rakendas. seetõttu moodsa aja massikultuuri panerootilisus, mis igasugustest äh, hea tava piiridest üle läheb, äh, viib selleni, et äh, kõigepealt see meie mm, elukeskkonna üleseksualiseerimine viib selleni, et äh, noored tüdrukud kihutatakse tegemaks asju, mida nad tegelikult võib-olla teha ei taha, siis avaldatakse materjalid äh, selle äh, kohta ja siis surutakse nad väga raskesse seisu, nii et patoloogia on see kõik. palun võtke kokku nüüd proua raportöör, kahekümne esimesel novembril on järjekordne arutelu või on, kas keegi on veel, kes sooviks äkki sõna soovida, kellest olen mööda vaadanud, ütleb esimees. selge, sellepärast tulitegi siia. hästi, palun, siis on teil äh, sõna, proua Lambert. aitäh! ma ei ole kindel, et ma lisan siia praegu midagi väga uut äh, neile asjadele, mida ütlesid juba kolleegid aga muudatusettepanekud, mille meie oleme teinud, puudutavad peamiselt neid andmeid, mis peaks olema kättesaadavad, aga ei ole. koostöö nappus, mis praegu ikkagi liikmesriikidel on selles valdkonnas. ja me jagame informatsiooni ka politsei ja uurimisorganite vahel, me tahame, et seda informatsiooni oleks olemas niimoodi, et me ei panustaks sellele, et tekib mingisugune haige allikas juurde. samuti ootame me seda arutelu, mis puudutab laste kuritarvitamist. juba algselt direktiivis me püüdsime ka seda mm, tõstatada ja küsimus on ju direktiivi rakendamises praegu ja mitte laiemad küsimused selle kohta, kuidas me täpselt tunneme, mis asi see on, kas see on pornograafia või mingi muu asi, eh, hoopis direktiivi rakendamist eh, ja ülevõtmist uurime siin, kuidas on see õnnestunud. ja siis taustakontroll, info jagamine nende kohta, kellel on juba laste kuritarvitamise taust ning eh, loomulikult tegevused, ka ennetavad tegevused lastega see, millele me praegu silma vaatame, on rakendusaruande eh, väga tugev vastus ja kriitika ka nendele kohtadele, mis eh, ei ole väga hästi õnnestunud rakendamise käigus. teame, et tegemist on väga tõsise teemaga ja seetõttu tahaksime väga näha, et mõningad liikmesriigid eh, võtaksid hoo üles, et selle küsimusega tegeleda nii, nagu seda tähelepanu vääriks. suur tänu! vabandust, et äh, jäid kahe silma vahele, Jean, vaatasin, kas on variraportööre veel kohal, kas on veel sõnasoovijaid? ei ole. siis Anna-Maria, kas äh, tõmbame joone alla? ja suur tänu, äh, Claude, teile. mul on hea meel, et me oleme sellise laiapõhjalise konsensuseni jõudnud kõikide poliitiliste fraktsioonidega ja suur aitäh, variraportöörid, teile mm, ka Katariina teile, see kultuurimuutus me räägime äh, laste mitte ainult harimisest, vaid neile, nende jõustamisest lausa, äh, mis on oluline selleks, et äh, selliste tegevuste vastu võidelda. probleem muidugi interneti puhul on see, et see on anonüümne, ei näe täpselt, kes seal taustal on ja see teeb loomulikult olukorra raskemaks. niisiis jah, rohkem haridust, rohkem laste jõustamist ja me peame muidugi kõik teadma, millest jutt käib. meil on selle raportiga võimalus survestada liikmesriike, näidata, kuivõrd kiireloomuline on see asi, eh, tehes ka midagi selleks, et täielikult rakendada seda direktiivi. ja ma loodan, et me saame oma ühiste jõududega minna äh, Äh, nii kaugele, et nulltolerants poliitika oleks äh, äh, sellisele tegevusele Euroopas. üks asi, mida ma tahaksin rõhutada sada protsenti kindlusega, ma räägin siin e-privaatsusest ja kui ma räägin tegelikult politsei ja jõuorganitega, kuivõrd suur väljakutse, kui raske on neil tegeleda lapspornograafiaga veebis, et kurjategijad kasutavad kõige innovatiivseid tehnoloogilisi võimalusi, et oma äriga edasi minna, aga meie äh, uurimisorganite käed on samas seotud. ei saa olla niimoodi, et äh, me ei tegele ka tehnika viimase sõna tasemel selle probleemiga ja me peame andma ka meie uurimisorganitele pikemad käed, et nad saaksid selle probleemiga veebis tegeleda. suur tänu, aitäh kõikidele varireporteridele! aitäh selle raporti eest, ütleb esimees, tahaksin tänada kõiki kolleege ja ka variraportööre. nii, ja head kolleegid, nüüd läheme üheksateistkümnenda äh, punktiga edasi, äh, mis on siis rahapesu küsimus. ja härra Kuraav on meie raportöör, on ta siin? nüüd on tegemist muudatusettepanekute esitamisega, mis puudutab äh, kriminaalõiguse alu-, alust rahapesu küsimust kahekümne üheksandal juunil oli esimest korda libes äh, ettekanne selle puhul, kahekümne kaheksandal äh, septembril raportöör tegi oma esialgse raporti eelnõu, juunis kaks tuhat seitseteist äh, ka üldasjade nõukogus võeti vastu esimene positsioon, räägime siin rahapesust ja vastavate tegevuste sanktsioneerimisest, sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut on tehtud, alates erinevatest väiksematest rikkumistest äh, ja ka äh, äh, ise rahapesu definitsioonini, ka rahade, varade külmutamisest, konfiskeerimisest ja sanktsioonidest tervikuna. tahaksin anda nüüd raportööri sõna ja kõikidele kolleegidele, kes sõna soovivad. suur aitäh, et olete kohale tulnud. saan aru, et selline raske debatt neljapäeva pärastlõunal on karm pärast sellist töötihedat hommikupoolikut, aga suur aitäh, et olete tulnud kohale ja annangi nüüd kohe raportöörile härra Korraole sõna. Teil on sõna, palun. Grazie, grazie, presidente. Bene, innanzitutto io suur tänu. algatuseks tahaksin mina omalt poolt tänada kõiki variraportööri tehtud muudatusettepanekute eest Neid oli palju ja see näitab, kui põhjalikult liikmed tunnevad seda tehnilist teemat, millest täna räägime. oleme saanud sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut ning loodame, et saame töötada välja hea kompromissi selle põhjal. paljud muudatusettepanekud iseenesest on juba väga hästi kooskõlas meie seisukohtadega ja kõikide varuraportööridega koos tahaksime me ühise seisukoha kompromissidena välja töötada ja teha seda võimalikult kiiresti. me oleme püüdnud seda teha juba varem, on olnudki varem meil natukene raskusi ja oleme nendest rääkinud varasematel kohtumistel. me oleme veendunud, et meil on võimalik seda saavutada sest et üleüldiselt on meil seisukohad samad. räägiksin mõningatest muudatusettepanekutest, enne kui annan sõnu teistele, sõna teistele variraportööridele kommentaarideks. seda siiski põhipunktides, mis peaksid iga hinna eest olema lõppraportis sees. tervitame näiteks maksukuritegude sissevõtmise sellepärast et tegemist on ju ressurssidega, mis võetakse Maksuametitelt ära ja mis jäävad meie reaalmajanduses saamata. ja äh, maksukuritegudega moonutatakse majandusruumi ning anna-, antakse konkurentsieelis neile, kes äh, tegelikult ei austa eeskirju. me arvame, et neid inimesi, kes ei austa eeskirju, tuleks karistada ja teisi kaitsta. teiseks me peame ka vältima ka lihtsalt äh, omamise kriminaliseerimist. näiteks äh, autode taas äh, ringlusse laskmine, võib-olla mõni kasutab ratast, mis on varastatud, teadmata seda, see oleks liiga karm, kui teda hakatakse seetõttu kurjategijaks tembeldama. topeltmaksustamine? näiteks <clears throat> selles osas valisime kohe otsese eh, selge suhtumise, mida ma sooviks ka kompromissmuudatusettepanekus säilitada. soovime, et eh, jääks äärele binaarne lähenemine, et, eh, et eriti raske rahapesujuhtumite karistatavus oleks garanteeritud, et need asjad, mis puudutavad korruptsiooni, terrorismi ja rahvusvahelist kuritegevust. ning seega selged reeglid on väga vajalikud Äh, oluline on ka, et äh, selles osas, mis puudutab sanktsioone, näen hea meelega, et muudatusettepanekud variraportööridelt äh, on nõus sellega, et karmistataks nii maksim- kui miinimumkaristusi ja seda eriti, kui on olemas raskendavad asjaolud ning ei Eh, lisasanktsioonid, eh, mis oleks määratud avalikus, eh, kes oleks või valitud, ametisse valitud isikute puhul, samuti sooviksime, et anda erinevad instru-, instrumendid ja vaja, vahendid kõigile asjasse puutuvatesse nendele ametiisikutele ning samuti tuleb neile anda kõik vahendid äh, virtuaalmaailmas äh, tegutsemiseks. Äh, alustame nüüd kompromissmuudatusettepanekute läbitöötamist ning leiame, et rahapesu peaks olema kindlasti, selle peaks kindlasti pidama ka kavatsetud, ettekavatsetud kuritööks ning äh, leiame, et äh, ette kavatsetud kuritöö on parem äh, sõnastus, sest vastasel korral me alustame väga spetsiifiliselt juriidilist arutelu ja hakkame rääkima süüteost ja kuriteost ja nende vahesest, vahelisest erinevusest. peame üritama leida kõige paremad lahendused kõikide are-, argumentide osas, leiame, et lõpptekst menetluslike õiguste ning süüdimõistetud õiguste kohta tuleb kindlasti säilitada ja leiame, et selli-, näiteks näiteks hankimine või muud sotsiaalselt kahjutud teod võiks mitte Äh, olla kuriteod äh, ning äh, seda kõike öelnuna tahaksin tänada kõiki variraportööre nende muudatusettepanekute eest ning ootan võimalikult tõhusat koostööd kõiki teie poolt. Thank you very much, Mr Corrao, and we're going to hear now from your shadows, um, beginning with kuuleme nüüd variraportööridel on öelda, kõigepealt Rahvapartei ja proua Holmeier, palun. suur tänu teile, esimees. kõigepealt äh, südamest suur tänu kolleegidele ja raportöörile, variraportööridele ja tahaksin omalt poolt tänada ka komisjoni, kes on töötanud hästi, teinud kaastööd äh, intensiivselt muudatusettepanekut vaatasin läbi ja pean ütlema, et me oleme jumal tänatud äh, jõudnud konsensusele, kui vaatame hästi laialt äh, asja. räägime muidugi ikkagi nüanssidest, äh, mille osas peaksime arutelu pidama. esiteks see, et me tahame minimaalselt trahvi ühtlaste mitte äh, näiteks äh, rahatrahvist rääkima, kui on ikkagi väga äh, ränga kuriteoga tegu, me räägime ikkagi siin vabaduse kaotusest sellistel puhkudel ja siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi, mis puudutab näiteks äh, autode äravõtmist ja muud konfiskeerimist raskete kuritegude puhul, minu arust on see hea, et oleme siin selle silla ehitanud. meil on vaja kindlasti leida mingi mõistlik lahendus. siin on küsimusi ka, mille osas on minu suhtumine kriitilisem. näiteks see, kas tõenduskohustus on vaja kellelegi peale panna või mitte. kui näiteks äh, teatud inimese kontolt leitakse raha, ta peab põhjendama, kuskohast on selle raha saanud, see ei ole probleem. aga mis siis on, kui konto äh, antakse inimesele, aga see ei kanna tema nime ja võib-olla asub veel ka mõnes teises riigis, siis ei ole sellel inimesel absoluutselt mingisugust võimalust äh, kuidagi tõendada, et see ei ole tema äh, pangakonto. olen oma, oma perekonnas kogenud seda, Eh, sest kaksteist aastast me võitlesime selle nimel, et eh, inimest süütuks tunnistada. Eh, püüdsime Liechtensteini, Šveitsi ja Kanada pankasid sinna suunata, et nad tõendaksid, et kellelegi et meie pereliikmele siis see konto ei kuulunud, pangad osaliselt ei tea isegi ise, kellele need kontod kuuluvad, sellepärast nad ei saa seda ka tõendada sest äh, jõulukink, jõulukorv või mis äh, iganes muude nimede peale toona veel äh, kontosid tehti, kui täpselt ei tea, kelle konto on, siis ei tea ka, kelle õlul on tõendamiskohustus. siis rahvusvahelised ametivõimud peaksid selgeks tegema, kellele see konto see kuulub tõendamiskohustuse ümberpöördumine tähendab ka seda, et kui näiteks äh, Monika Holmaieri, Holmaieri kontol oli kaks tuhat eurot, edasi on seal järsku kakskümmend miljonit, siis pean mina selgitama, kus ma olen selle raha saanud või kus ma ei ole seda saanud. Mm, aga mul on probleem just nende võõraste kolmandate kontodega me peame ikkagi selgitama välja, kes on ametlik omaja, ükskõik, kas me räägime äh, nüüd varadest või kontodest või muust, kasusaaja omanik tuleb tuvastada ja selgelt, sellepärast et muidu on absoluutselt võimatu ametivõimudele ja teistele selgeks teha, äh, millega on tegu, kelle rahaga on tegu ja süütud äh, osapooled kannatavad. nii et kontoomanike osas tahan ma igal juhul teada täpselt, kellele see kuulub, sellepärast et siis on ametivõimudel väga lihtne võimalus. meil on näiteks kruntidega see probleem Saksamaal, et ähm, kasusaaja omanik ei ole tihti teada ja siis äh, loomulikult äh, äh, tõendamiskohustuse küsimus on väga tähtis, kui me ei tea täpselt, kellele see kuulub, kui meil näiteks on advokaadibüroo või mõni kolmas isik siis on selge ka ametivõimudele, kuidas asja uurida ja kuidas asju menetleda, sellepärast et tõendamiskohustus lasub siis sellel konkreetsel omanikul. kuna paraku meil olid jah, isiklikud kogemused peres sellega, nagu öeldud, ja me püüdsime tõesti leida mingisuguseid väga äh, imelikke teid pidi, suutsime lõpuks äh, selgeks teha, kellele see äh, konto kuulub äh, ja olgem ausad, see ei olnud ka ei normaalne ega legaalne viis äh, ja ei olnud kindlasti see mingisugune mõnus tegevus. nüüd istub see inimene muideks vangis. ja ausalt öeldes äh, ka on ta selle ära teeninud. siis ka äh, poliitilise äh, rambivalguses olevad inimesed, ma mõtlen siin inimesi, kes on tõesti äh, usalduspositsioonil, äh, näiteks äh, äh, majandusnõunikud, kes tegelevad kontrollidega, näiteks audiitorid või ka notarid, kes peavad kontrollima teatud küsimuste tausta ka riigi jaoks ja nende tegevusel on väga konkreetsed järelmid. tegemist on vastutavate inimestega ja mitte ainult poliitiliselt vastutavate inimestega, sest need on need äh, kes, keda me usaldame, kui nad äh, annavad äh, tõendi, et see tõend siis ka tõsiselt äh, kehtib, et nad on ka õiguspäraselt kokku pannud need sertifikaadid ja nemad peavad olema väga puhta taustaga, kui nemad tõesti rahapesuga tegelevad või selle tegevuse kaasa aitavad, siis neid tuleks sanktsioneerida eriti karmilt Thank you very much. It'd be interesting to hear the suur tänu, väga huvitav oleks kuulda, mida raportööril on öelda selle süütuse presumptsiooni kohta. proua Kriisbecki direktiivi käsitluses süütuse presumptsioon juba tuli ette meile, kas see sobiks siia ka, kuidas ta siin käsitletakse, mida raportöör sellest arvab, äärmiselt huvitav. ja sotsiaaldemokraatide variraportöör on Anna Komes, palun Anna. suur tänu. olen Monikaga päri, ka omalt poolt tahan kiita raportööre tehtud ühistöö eest. tegime tõesti palju tööd. püüdsime erinevaid seisukohti lähendada, edasi liikuda nüüd sooviksin omalt poolt keskenduda nendele küsimustele, mille kohta olen muudatusettepanekuid teinud ning mis minu arvates on iseäranis olulised. maksukuriteod. maksukuriteod on komisjoni ettepanekus kuritegudena käsitlust leidnud, kuid komisjoni sõnastus jätab väga palju otsustamisruumi liikmesriikidele. Nemad saavad otsust-, otsustada, kas tegemist on äh, Äh, adekvaatsete kuritegudega liikmesriigi süsteemides. ma tahaksin natukene piirata seda äh, liikmesriikide omavoli, igasugune maksupettus äh, peab olema kaetud sõltumatu liikmesriigi süsteemist või pettuse tegevuse süstemaatilisust või hõlmatud summadest komisjoni ning nõukogu lähenemisviisis jõutakse kokkuleppele selleks, et rahapesu õigus oleks tõhus tööriist, mis aitaks võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, selleks ei peaks olema vaja kuriteo üksikasjadega tegeleda enne kohtuotsust. samuti ei tohiks takistuseks olla see, et rikkumine pandi toime kas teises liikmesriigis või kolmandas riigis. ma olen põhimõtteliselt sellega nõus, ma tahaksin, et liikmesriigid rahapesuga seotud kuritegude üle mõistaksid kohut, sõltumata sellest, kas seal, kus kuritegu toime pandi, seda kuriteoks peetakse või mitte. terrorism, organiseeritud kuritegevus äh,, relvakauplemine, uimastikaubandus on samasuguses olukorras ja samuti tahaksin ma hooletust äh, kriminaliseerima, mitte ainult teadlikku äh, rahapesu. see ei olnud sees komisjoni esialgses ettepanekus, sest see promis-, proportsionaalsuse huvides äh, piiraks, piirduksin ma, olen valmis piirduma ainult kohustustega, hoolsuskohustustega, üksustega kelle puhul hooletus tuleks äh, kuriteona karistada ning äh, tegemist on sellisel juhul üksustega, kes peavad olema rahapesuriskist teadlikud ning liikmesriigi ametivõimud peavad hooletu käitumise tuvastamisel ka karistama. see tähendab seda, et lähtuvalt tõenditest, kui on selge, et inimene, keda kahtlustatakse hooletuses, oleks pidanud teadma, et tegemist on kuritegevuse, kuritegeliku käitumisega, siis on nad ära teeninud karistuse komisjon teeb ettepaneku, et kui tegemist on kohustustega üksustega, lähtuvalt rahapesu direktiivi määratlustest, siis ja äh, sa samas tegeled kuritegevusega, siis peaks olema see raskendav asjaolu, kui tegemist on poliitiliselt, poliitilise taustaga inimesega, siis ka see peaks olema raskendav asjaolu rääkisin kolleegidega miinimumkaristustest ning äh, see on sisse ka miinimum vabaduse kaotuse äh, selliste raskendavate asjaolude korral. rahvapartei, vabandust, konservatiivide reformistide variraportöör on Monika Makoväe. suur tänu, Ignacio, kõikide pingutuste eest suur tänu äh, kõigi imeliste ettepanekute eest, suur tänu kolleegidele, kes on sarnaseid muudatusettepanekuid esitanud, mõned on tekitanud arutelu, aga ma olen kindel, et jõuame kompromissi. minu muudatusettepanekud käsitlevad järgmist, meil peab olema võimalik see kuritegu hukku, hukka mõista, hoolimata sellest, et inimest ei mõisteta süüdi selle tegevuse eest, mis lõi, tootis selle raha, mille eest teda nüüd süüdi mõisteti. riikide süsteemid selles vallas on erinevad, karitega rahapesu kui äh, rikkumine kui selline peaks olema süüdimõistva otsuse jaoks piisav. ning äh, kui ei ole muud karistust, kui inimene on korruptsioonis süüdi ja siis äh, tegeles rahapesuga korruptsiooni tulemusel tehtud raha kohta, siis ei pea korruptsiooni kohta tõendeid enam koguma. ja siis äh, ebaseaduslik äh, päritolu, mis ei vasta seadusliku sissetuleku, seaduslikule sissetulekule, kui on äh, seadusliku äh, sissetulekut kehtestatud piir ületatud, siis peab inimene andma selgitusi oma sissetuleku äh, seaduslikkuse osas ja kui inimesel on teatav õiguspärane sisu, ütleme üks miljonit eurot, ja selle inimese rikkus on kümme miljonit, siis ei ole tegemist tõendamiskohustuse tagurpidi pööramisega inimene tahab kohus, kohtunik tahab teada, kust on see sissetulek pärit olnud, kui on tegemist selline proportsionaalne erinevus, siis inimene peab suutma ennast kaitsta. esimene samm langetatakse süüdistaja poolt. kui teid süüdistatakse, eh, siis sellepärast, et teie varad on suuremad kui eh, teie õiguspärane sissetulek seda võimaldaks. ehk siis ebaseaduslik äh, vara päritolu, rikkuse päritolu tuleb siia sisse. siis äh, kahtlustatavad äh, rahaülekanded ja kolmandate osapoolte kasutamine, ilma et sellest mingit märki jääks. mõned inimesed teavad, et neid mitte kunagi ei püüta kinni. aga me tahaksime rahapesu direktiivis tuua sisse keelu mõningate tegevuste suhtes. ja siin mõningaid tegevusi on väga raske keelustada, mõningate puhul, riikide puhul on äh, mõningad tegevused keelustatud, teistes rakendatakse mingeid piiranguid ja Rumeenias ei ole mõningate tegevuste suhtes mingisuguseid piiranguid. anonüümsed äh, dokumendid, mis annavad sulle äh, osaluse, aktsia osa omaniku staatuse Äh, need dokumendid võib anda edasi ükskõik kellele, seal ei ole mingit nime peal, ma võin selle anda oma assistendile, mitte keegi ei tea, et sa oled tegelikult õiguspärane ettevõtte äh, omanik või äh, enamusaktsionär. nii et põhimõtteliselt kandvat aktsia enamust võib muuta sekundite jooksul siis veel infotehnoloogilised kuriteod, küberruum ei ole piisavalt reguleeritud, siin võib rääkida kübervaluutadest, virtuaalvaluutadest, Bitcoinidest, küberrünnakud, viirused, kõik tulevad ka siin sellesse pilti. lunaraha nõudmine selle eest, et saate oma arvutiandmed tagasi. meie oma muudatusettepanekutega tahame vahendeid nende jaoks, kes viivad läbi uurimisi küberkuritegevusega seoses, nad saaksid paremini võidelda küberkurjategijate vastu. ja siis lõpetuseks karmimad karitused, karistused poliitilise tähtsusega isikutele avaliku elu tegelastele selles kontekstis suuremad karitused poliitikutele, kellel on teatav vastutus poliitikud, kui nad on võimu juures, neil on kui nad on võimu juures, siis neil on juurdepääs ka varadele. seepärast peab nende puhul ka rakendama karmimaid meetmeid, kui nad toime panevad kuriteod. rahapesus süüdi mõistetud inimesed, siis äh, nende puhul võiks rakendada keeldu äh, avalikes hangestes osaleda ja nii edasi. linnapead, ministrid äh, teised, äh, kes panevad toime kuritegusid, nende puhul tuleks äh, rakendada keeldu avaliku ametikohtade mm, töötamises keeldu. praegu minu poolt kõik. ootan pikisilmi meie järgmiseid kahte koosolekut äh, Rahvaparte-, Euroopa Parlamendi ning fraktsiooni raportööride vahel. Monika. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte. Monika Holmeier, kallid kolleegid. tahtsin omalt poolt ühe poole lisada sellele, mida Monika tegelikult ütles ja mulle jäi mulje, et paljud tal, paljud direktiivid on üldsegi jäänud Rumeeniasse ellu rakendamata. Austrias ja teistes riikides oli ka kunagi nii. aga kõik sellised algatused on juba pikka aega keelatud olnud, aga kasusaaja omanik võib olla teine Äh, kui pärisomanik ja Panama dokumentide puhul tuli see väga hästi välja, et pärisomanik on peidetud mingisuguse teise isiku või struktuuri selja taha. kui see probleem lahendatud on, saab teada, kes on tegelik omanik, kellele konto kuulub või mis iganes, olgu tegemist kas siis virtuaal- või reaalvaraga nii et kasusaaja omaniku tuvastamine on äärmiselt oluline. kui see on põhjendatud, peaks olema ametivõimudel täielik juurdepääs sellisele infole, nagu näiteks riiklikud prokurörid, maksuorganid. Nemad eh, uurivad selliseid asju väga põhjalikult ja neil peaks olema võimalik tuvastada kasusaaja omanik ning siis esitada kas küsimusi või alustada uurimist sellest lähtuvalt. nii et ma arvan, et me peaksime paika panema süstemaatilised struktuurid, mis seda võimaldavad ning komisjon peab nõudma, et äh, õigussätted sest meile, meid ei aita mitte ükski õigusakt, kui me näeme kümme aastat hiljem, et mitte midagi ei ole tehtud ja et konkreetsed liikmesriigid ei ole seda absoluutselt ellu kandnud. see ajab mul äh, ausalt öeldes pea valutama, kui ma näen seda, et me Euroopa Liidus väga suurepäraseid asju teeme, aga siis vaatan, et inimene saab ikkagi teha omale konto, luua niimoodi seda, et see kellelegi ei kuulu nimeliselt. ja kasusaaja äh, omanik on kindlasti üks seaduse auk, mille me peame kinni toppima, sellepärast et kurjategijad äh, on mõelnud välja suurepäraseid struktuure, kuidas seda ära kasutada ja kuidas oma rahavoogusid sinna alla peita. Brief uh,, äh, please uh,. see on lühid, tehke lühidalt. jaa, este în Parlament directiva a patra pe spălare de bani Rumeenias meie parlamendis näiteks on meil äh, neljas äh, rahapesuvastane direktiiv, Hispaania, Portugal, Rumeenia ja veel üks äh, liikmesriik Euroopa Liidus on need, kelle puhul ei rakendata mingisugust kandvate aktsiate piirangut. mina olen raportööriks ka viienda direktiivi küsimuses ja tõesti, võitlus on karm. me peame kurja vaeva nägema selleks, et saada juurdepääsu ettevõtete kasusaaja omaniku andmetele ja ka haldusettevõtete informatsioonile. nii et me peame tegema palju tööd, et vaadata, mida meie kodumaa, mis meie kodumaal juhtus, võib-olla rahvas nõuab neid vastutusele. suur tänu. tehke lühidalt, proua Anna Kõves, tahtsin öelda, et ma olen Moonikaga päris, aga tahaksin korrigeerida, et minu enda koduriik just keelut-, keelustas sellised kandvad aktsiad. neli kuud tagasi, kui ma ei eksi. ja me praegu tahaksime, et inimesed registreeriksid kasusaajad omanikud. see on väga huvitav näide, väga huvitav areng. vaadake, kuidas variraportöörid teid informeerivad, teid äh, oma koduriigi olukorrast. siin tuleb väga hästi välja meie väärtuse esitaja äh, aktsiate küsimuses saite nüüd targemaks. härra Koraa, kas sooviksite ka komisjoni arvamuse ära kuulata? Katriine, kas soovisid ka sõna sekka öelda? ei? kindel, ootasite kannatlikult siin? olete ikka päris veendunud? kahjuks pean kiiresti ära minema, nii et äh, suur tänu, järgmine kord, järgmine kord suur aitäh, et sa arutelus osalesid, tean, et see on sinu jaoks väga põnev teema. raportöör, annan korraks sõna komisjonile ja siis äh, teile. aitäh! kaheksa, ma vaat-, nägime kõike sada kaheksakümmend kahte muudatusettepanekut parlamendi poolt, nad olid väga optimistlikud, mitte ainult sellepärast, et te jätate Äh, meie äh, põhipunktid puutumata, vaid ka sellepärast, et äh, see, mis libekomisjon esitab, on meie meelest päris hea. nii et mõningad muudatusettepanekud võivad tooni karmistada, näiteks sankt-, ametlike sanktsioonide kehtestame ning suurendada ka koostööd näiteks võimaldades piiriüleste juhtumite puhul ühissüüdistust. ning räägime siin juhtumist, kus öö, kus äh, tulu äh, läks äh, kolmandasse riiki, mitte sinna, kus rahapesu toimis. praegusel hetkel võib, võivad piirata süüdistust juhul, võttes ja süüdistades ja esitades ainult juhul, kui see on kuriteguga, kui see on mõne, mõne, <clears throat> mõlemas riigis, seega praegu on äh, seadusauke äh, väga paljudes valdkondades ning ei saa lubada, et rahapesu Euroopa Liidus käiks, jääks karistamata. peame arvestama ka seda, et äh, liikmesriikide poliitikad on lähenemine erinev, seadusandlus on esinev abordi, narkootikumide ja rahapesu küsimustes ning arvan, et seda peaks arvesse võtma ja Eh, mul on veel kolm kommentaari siin öelda. kõigepealt eh, meie põhiliste eh, eesmärgid peaks puudutama konfiskeerimist kõigi olulisete kuritegude puhul, mitte ainult maksukuritegude puhul. olen valmis seda teiega pikemalt rääk-, arutama ning rahapesu Äh, oma kuritegudega äh, äh, saavutatud tulude pesu on samuti, peaks olema, olema eraldi karistatav ning mm, eelkuritegude uurimine ja karistamine, meie jätsime selle välja, arvame, et selle sisseviimine võiks Äh, organiseeritud kuritegevuse vastast äh, võitlust. oleme valmis ootama ka muid muudatusettepanekuid ja oleme valmis äh, ka kolmeteistkümnendal novembril, ootan huviga kolmeteistkümnendal novembril toimuvat hääletust ja nüüd annab, saab sõna Ignatsio. kokkuvõte, palun. suur aitäh, eelkõige ma, mul on väga hea meel selle üle, et toimus selline huvitav arutelu, isegi kui läks pisut äh, teemast mööda, ei räägitud enam direktiivist, vaid rääkis äh, äh, rääk-, jooksev, rohkem jooksev kontost, kuid on hea siiski, et arutelus toimub meie liikmete vahel ning mis puudutab tõendamist, siis oluline on see, et ükskõik milline süsteem meile äh, õigussüsteemiga poleks tegemist, et äh, tõendamiskohustus äh, ei tähend-, ei puudutaks eelkõige, et see puudutaks eelkõige meetmeid äh, isikliku varanduse äh, konfiskeerimise küsimustes. tegemist on ennetava meetmega ja puudutab siis varade külmutamist see nii et see ei laieneks ka sellisel juhul mitte eh, kuriteo eh, tõestamise, ei oleks otseses seoses kuriteo tõetamisega. ning mis puudutab nüüd eh, eriülesannetega töötavaid inimesi, siis see, neile inimestele on esitatud väga, osutatakse eriti suurt usaldust ning seega olulise ametikoha, olulisel ametikohal töötamine on raskendav asjaolu. nii et arvan, et komisjoni ettepanek äh, on seega äärmiselt äh, huvitav, arvan, et äh, peaksime säilitama komisjonipoolset lähenemist, mis on õigustatud, ehk siis, et kui on olulisel kohal riigiametis töötav inimene, siis sellisel juhul on rahapesusüüdistus seejuures raskendav asjaolu. ning mis puudutab maksupettusi, siis maksupettus peaks olema Äh, alati kuritegu eelarve vastu ning äh, maksu, äh, peaks mõtlema üldse maksupettuste küsimust Euroopa Liidus, ma olen täiesti nõus sellega, et tihtipeale ei ei äh, suhtuta sellistesse kuritegudesse võrdse tähelepanuga ka erinevates liikmesriikides, nii et maksupettus tuhat eurot võib olla ühel riigis kuritegu, teises aga äh, õigusrikkumine ning enne, kui me hakkame rääkima kuriteost äh, maksupettustest, peaksime tegema, ootama komisjoni poolt ka maksusüsteemide harmoneerimist kogu Euroopa Liidus. see oleks äärmiselt õigustatud, et meil ei tekiks nii paljusid äh, probleeme, äh, mis äh, praegusel hetkel on Euroopas nii tavalised, selleks on poliitilisi põhjusi väga palju, loomulikult oleme selle teema arutamisega nõus, aga tegelikult asi ei piisu, piirdu ainult juba süsteemide erinevustega. ning väga paljud mõtted, mis siin välja öeldi, olid minu jaoks täiesti aktsepteeritavad. arvan, et meie tulevased kohtumised kompromisside koostamisel järgmisel nädalal äh, on hea äh, võimalus äh, leida mm, ühiseid seisukohti. tänan teid teie tähelepanekute eest ja muudatusettepanekute eest, mille esitasite ja see ongi minu poolt kõik. suur aitäh, Ignatsio, tubli töö eest ning palju edu variraportööridega kohtumisel suur aitäh, et tulid siia need neljapäeva õhtul. hääletus libekomisjonis toimub kolmeteistkümnendal novembril ja see toob meid muude küsimuste juurde, kui kellelgi soovib midagi öelda, siis äh, praegusel hetkel on kohtumine lõppenud ja me, järgmine toimub kuuendal novembril. suur tänu teile, kolleegid!